So once more, my dear colleagues, let me open uh, the niisiis veel kord äh, tahaksin avada meie pärastlõunase töösessiooni ja kõige esimene meie päevakorrapunkt äh, pärastlõunasel kohtumisel on punkt number kaksteist, äh, milleks on Karl Schlüteri raport nanomaterjali regulatiivaspektid. ma annaksin sõna Karlile, kui ta soovib, aga kui ta ei soovi, siis me võime kohe hääletama ka hakata palun, sul on sõna. Um... suur aitäh. Te märkate, et tegemist on uue teemaga Äh, fraktsioonidel on olnud probleeme oma seisukohtade koordineerimisega, läbirääkimised on olnud väga keerulised, äh, sellepärast et kokkuleppeid on saavutatud, aga siis on inimesed oma meelt muutnud ja neid kokkuleppeid on tulnud muuta jällegi. seetõttu on olnud väga keeruline jõuda ühtsele mm, seisukohale, mida kõik toetaksid. Äh, ja seda seetõttu, et see teema on ääretult uus ja inimesed on oma arvamusi kujundanud selle jooksul, kui me oleme läbirääkimisi pidanud. ma loodan siiralt, et täna on võimalik kompromissid vastu võtta ja äh, ma nüüd viimasel hetkel äh, kuulsin, et liberaalid ei ole enam äh, kompromissiga või konsolideeritud muudatusettepanekuga üheksateist nõus, aga sellest on suur kahju tegelikult, sellepärast et kui me midagi ei ütle selle kohta, et komisjoni teatis ei hõlma piisavalt vajalikke seadusandlikke vajadusi, siis äh, Äh, me pöörame selle raporti põhimõtted tegelikult pea peale ja seetõttu ma tahaksingi, et kolleegid äh, läheneksid sellele asjale isiklikult ja mõtleksid äh, konsolideeritud muudatusettepanekule üheksateist, mille alguses oli kokkulepe ja nüüd on inimesed oma toetuse sellele mm, tagasi võtnud. minu poolt oli siis viimase hetke üleskutse. see on minu poolt kõik, me võime nüüd hääletama asuda, kui me nüüd kompromissid ja konsolideeritud muudatusettepanekud vastu võtame, siis hääletus läheb väga kiiresti, nii et see on veel üks argument selle selles suunas. me peaksime kõik tegema tööd selleks, et saavutada parem tulemus. esialgne raporti teksti on veidikene leevendatud selleks, et nanotehnoloogia alased väited ja seisukohad oleksid veidi vähem vastuolulised, selleks et kõik seda toetada saaksid. ma tõesti loodan, et me kompromissid ja konsolideeritud muudatusettepanekud vastu võtame, sellepärast et siis on meil võimalik saata välja hea sõnum selle kohta, mida parlament tahab, ilma et me mingisuguseid konkreetseid hinnanguid annaksime. ma arvan, et see oleks hea lahendus. aitäh! kas me siis nüüd äh, võiksime hääletuse juurde asuda? Äh, niisiis äh, võtke hääletusnimekirjad välja ja hääletuskaardid pange ka masinasse. ja kompromiss üks ja kaks hääletame nüüd koos, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromissid kolm, neli, viis, kuus, seitse, neid me hääletame ka koos, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, konsolideeritud ettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. üheksateist poolt, kümme vastu, see on vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek üheksateist, kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletamine on alanud. kontrollime konsolideeritud muudatusettepanek üheksateist. ma olen teiega väga kannatlik. annan teile veel mõne hetke aega ja nüüd on hääletamine lõppenud. ma vabandan, seitseteist poolthäält, kolmteist vastuhäält, see on vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kakskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et see on sama häälte enamusega vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, konsolideeritud ettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kakskümmend neli, kes on poolt? vastu no kontrollime. kontrollime elektrooniliselt. kontrollime konsolideeritud ettepanekut kakskümmend neli hääletamine on juba avatud. ja nüüd on ka hääletamine lõppenud. seitseteist poolthäält, kolmteist vastuhäält, see on tõesti vastu võetud. kompromiss number kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kakskümmend kaheksa on tagasi võetud, konsolideeritud ettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu kontrollime. kakskümmend üheksa, kontrollime konsolideeritud ettepanekut kakskümmend üheksa, hääletamine on alanud. ja hääletamine lõppenud. sama häälte elamus, seitseteist poolt, kolmteist vastuhäält, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. konsolideeritud ettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu ma arvan, et see on sama häälte enamusega vastu võetud, aga kontrollime seda siiski, sellepärast et väga vähesed kolleegid äh, tõstsid kätt. kontrollime konsolideeritud ettepanekut kolmkümmend viis. ja tõesti, hääletamine on lõppenud, sama häälte enamus, äh, seitseteist poolt häält, kolmteist vastuhäält ja see on vastu võetud. ja nüüd vaatame nüüd läbi muudatusettepanekud, mis ära langevad äh, seetõttu, et konsolideeritud ettepanekud ja kompromissid on vastu võetud ja nüüd hääletame äh, employment komisjoni seitsmenda ettepaneku, see on viiendal lehel minu dokumendis, kas kõik teavad, mida me nüüd hääletame? kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend Vestlundi poolt, kes on poolt? vastu. no kontrollime seda ka. kontrollime muudatusettepanek üheksakümmend. ja nüüd on vist seitseteist poolthäält ja neliteist vastuhäält, kui ma ei eksi, ja tõesti protseduuriline küsimus. ma vabandan, ma tahaksin hääletada, aga minu kaart on kadunud. ma käisin ka allkorrusel ja seal ei olnud mitte ühtegi kaarti. mida ma tegema pean, ma palusin tehnilisel ametil endale ühe tuua, aga mulle on öeldud, et kaarti ei olegi mulle anda, ma tahaksin hääletada, aga ma lihtsalt ei saa. ma vabandan, sellest on väga kahju. minu saksa keel ei ole väga hea, aga ma mõistan, et teil on kaardiga probleeme niisiis, äh, see on varastatud või kadunud või midagi sellist, äh, äh, üldjuhul on arvatavasti tegemist isikliku probleemiga. jah. Te võite saada lisakaardi, kui see on võimalik, või meil on veel ka teisi tehnilisi lahendusi teile välja pakkuda. ei, ei, see ei ole küll võimalik meil on äh, olnud sellise presidentidega varem, ma vabandan. meil on teatud reeglid. kui te tahate sõna paluda äh, protseduurilise küsimuse raames, siis palun äh, tõstke kätt. meil on ka vaba mikrofoni menetlus ette nähtud, palun ärge karjuge oma kohalt, meil on viimane koosolek praegusel hetkel käimas ja me oleme juba äh, Äh, eelnevalt kokku leppinud, et elektroonilise hääletuse puhul mingeid erandeid ei tehta ja seetõttu ei saa teie hääletada lihtsalt kätt tõstes siinkohal. nii, me nüüd kontrollisime muudatusettepanekut üheksakümmend ja see on äh, vastu võetud, seitseteist poolthäält, äh, neliteist vastuhäält, seitsekümmend kaheksa nüüd Karl Schütterit, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa Schlüterilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on seitseteist neljakümne, neljateistkümne vastu, ma võin kontrollida, aga ma olen kindel ahaa, üks lis-, üks liige on lisandunud, äh, nüüd on numbrid tõesti teistsugused, äh, niisiis seitseteist viieteistkümnele. hääletus on igal juhul nüüd lõppenud, ahaa, kuusteist poolthäält ja viisteist vastuhäält. selline tulemus siis, aga igal juhul on see muudatusettepanek vastu võetud. kuuskümmend kaheksa proua Ferreiralt, kes on poolt? vastu veel kord. Mm, väga vähesed tõstavad kätt, kontrollime seda elektrooniliselt, eh, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa. ja hääletamine on alanud, me kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. kuusteist poolthäält, seitseteist vastuhäält Karl Schlüteri ettepanek kaheksakümmend, kes on poolt? vastu. kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüdseks lõppenud. seitseteist poolthäält, kuusteist vastuhäält. vastu võetud kaheksakümmend üks Rütterit, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kuusteist poolthäält, seitseteist vastuhäält, see on tagasi lükatud. ja Äh, siin härra Blokland on äh, VIP-i staatusesse tõusnud äh, igal juhul tööhõivekomisjoni kolmas muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. tööhõivekomisjoni kümnes ettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks Lüterilt, kes on poolt? vastu. kontrollime seda elektrooniliselt. kontrollime muudatusettepanekut kaheksakümmend kaks, mille esitas Karl Schlüter. ja hääletamine on lõppenud, kas kõik on hääletanud? üheksateist poolthäält, kuusteist vastuhäält, see on vastu võetud Äh, tööhõivekomisjon kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? Äh, seda peame kontrollima, siin oli tulemus erinev. tööhõivekomisjoni ettepanek kolmteist. hääletamine on lõppenud kakskümmend kaks poolthäält, kolmteist vastuhäält, see on vastu võetud. tööhõivekomisjoni ettepanek neliteist, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kaheksateist poolthäält, seitseteist vastuhäält, see on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu kontrollime seda ka elektrooniliselt. hääletamine on avatud. hääletamine lõppenud. kakskümmend üks poolthäält, kolmteist vastuhäält, see on vastu võetud. Äh, sada kuus proua Ferreiralt, kes on poolt? vastu. erapooletud kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, seitseteist poolthäält, kuusteist vastuhäält, see on vastu võetud. üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime ka seda. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolthäält, kolmteist vastuhäält, see on vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. Ehm, pea identsed üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üheksakümne kaheksandat. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud üheksa poolthäält, kakskümmend neli vastuhäält tagasi lükatud. sada üks proua Riisilt. seda hääletame, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud tööhõivekomisjoni ettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu. erapooletud vastu võetud, järgmine langeb ära. ja muudatusettepanek üks proua Sartorilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, ettepanek number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme kohe üheksandale leheküljele. ja kaks identset ettepanekut äh, üheksateist kakskümmend. üheksateist ja kakskümmend, sellepärast et äh, te, dokumendis on kirjas, et äh, see langeb ära, kui kons kakskümmend kaheksa on vastu võetud, aga seda ei võetud vastu, niisiis me peame hääletama, kes on poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud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 hääletamine on lõppenud, kaheksateist poolthäält, seitseteist vastuhäält, see on vastu võetud. kolmkümmend neli Schlitterilt, kes on poolt? vastu. sama olukord, kontrollime seda. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kaheksateist poolthäält, seitseteist vastuhäält, see on vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm Karl Schlüterilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda siis kolmkümmend, vabandust, nelikümmend kolm Karl Schlüterilt. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend poolthäält, viis vastuhäält, see on vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud seitseteist poolthäält, kaheksateist vastuhäält, see on tagasi lükatud. jah. Äh, härra Blokklandi otsus. nelikümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime ka seda. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt ja seitseteist vastu, häält see on tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. seitseteist poolthäält, kaheksateist vastuhäält, see on tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa Schlüterilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja lõpphääletus. Äh, muudetud kujul äh, raporti ettepanek, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud kakskümmend üks äh, poolthäält, neliteist vastuhäält, see on vastu võetud. suur aitäh raportöörile Karl Schlüterile ja soojad õnnitlused talle. ja nüüd liigun edasi päevakorrapunkti number neliteist juurde milleks on komitee menetlus äh, ja see puudutab REACH-i. ja annan sõna Guido Sakonile, kui see vajalikuks osutub, kui ta sõna soovib ja pärast me peame hääletama äh, resolutsiooni äh, ettepanekut ja ka suulist küsimust. Kiido, sul on sõna. Äh, äh. kallid kolleegid me läksime just päevakorra järgmise päevakorrapunkti juurde ja palun lubage guido stacconi'l oma sõnavõtt äh, rahulikus saalis vaikses saalis ette kanda palun guido sul on sõna suur tänu no tegelikult plasi ju ka nii tõsine selle initsiatiiviga me täidame oma valvuri rolli. kontrollime, kuidas REACH-i äh, tegelikult ellu rakendatakse, nagu te mäletate, komisjon avaldas komitoloogia menetluse alusel otsuse, mis äh, puudutab äh, siis REACH-i oletatavat rakendamist ja see puudutab siis ka eh, lisa seitset, mis sisaldab eelmist eh, lisa eh, üks direktiivist seitsekümmend kuus, kus räägiti ohtlike ainete turule toomise ja müümise keelustamisest. komisjon näeb ette punktis kuus lisaks muude ainete keelamisele eh, kavatseb keelata ka asbesti, ehm, asbesti ja see küsimus pole esimest korda kõne all, see kinnitab ka võimalust sellele, et mõned liikmesriigid ehm, lasevad sellised kiud üldse ära keelata, kui teatud tingimused täidetakse, teatud äh, kloori tootmise, äh, kloori tootmisettevõtetes on äh, kasutusele krüsool, mis sisaldab asbestikiudusid see ongi erinevus eelmise, eelneva direktiiviga. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal nähakse ette Äh, siis selle teksti üldine ülevaatamine, et äh, sellised erandid tulevikus välja jääksid. see ei ole väga selgesõnaline, sellega seoses me mõtlesime üheskoos teiste fraktsioonidega koostada resolutsiooni ja äh, selles resolutsioonis me ei ole vastu komisjoni ettepanekule. kuid me palume samas komisjoni et äh, nähtakse ette äh, pikas perspektiivis äh, siis sellise dokumendi koostamine, mis sellised erandid koheselt välja jätkaks, jätaks ja et asbest täiel määral välja jääks, selleks võtaks kasutusele vajalikud sätted ja peab ütlema, et seda on ka juba teatud piirkondades tehtud selle strateegiaga äh, seoses tekib küsimus, et kuidas me selle, seda küsimust käsitleme. kuidas äh, näiteks, äh, kuidas näiteks lammutada selliseid ehitisi, mis on ehitatud asbesti kasutades või asbesti tootmisettevõtted, seda küsimust on üsnagi raske lahendada, kuid see oleks siis üldjoontes meie mõtted ja me tahaks teada, mida arvab sellest komisjon, me oleme komisjoni esindajatega äh, asja arutanud ja me tahaksime teada, kas nad enam-vähem näevad asja samamoodi nagu meie. Thank you very, very much indeed uh,. So uh... suur aitäh. siin on mõned koordinaatorite kiitmised, härra John Bowis ja siis härra Mussakio, palun. vabandan De acuerdo. jaa, olen nõus. see tegelikult tähendab, et te olete poolt, jah? väga hea. härra Mustaki, jah? Sì, io voglio spendere qualche parola in più del mio amico John Bowis perché eh, proprio aitäh, ma teen natukene kauem kui härra Bois selleks, et te, eh, teie ees siin sõna võtta, kaks nädalat tagasi osalesin veel ühel nõupidamisel, mis puudutas just nimelt asbesti teemat ja äh, sealt tulid välja äärmiselt dramaatilised tõsiasjad e,. E, nähakse ette surmade e, akumuleerimist e, aastal kaks tuhat kaheksateist, siis hakkab, e, peaks asbestist tingitud surmad kuidagi hakkama hästi jõuliselt kasvama. nimelt e, need, asbest tekitab mõjusid, mida tuntakse jätkuvalt aja jooksul. nimelt asbest mõjutab inimesi väga isiklikult ja see on põhjus. olen nõus sellega, mida ütles härra Sarkooni. hääletame asja üle, mis on seotud väga konkreetsete tähtaegade ja, ja faktide kohta, selle aine kasutamisest loobumise kohta, mis on täielik õudukas, mõjutanud sadu tuhandeid inimesi. siin on moraalsed põhjused, eetilised põhjused, isiklikud põhjused, et seda teha, nii et see on parlamendile väga suur vastutus äh, just nimelt neil põhjustel, mida härra Sargoni ütles, see on fundamentaalse tähtsusega ja ärgem unustagem, me peame sellega tegelema eetilisest seisukohast lähtudes, aitäh suur tänu, härra Prode. aitäh. ma olen natukene üllatunud, sellepärast et kogu debatt paistab, et käib itaalia keeles, aga no nii või naa olgu kuidas on, mina tahaksin rõhutada neid aspekte, mis paljudel juhtudel ei puuduta mitte ainult asbesti mõju inimestele, kes on sellega vahetult kokku puutunud, vaid ka nende pereliikmetele, näiteks kes peavad võtma üle nende inimeste töö, kes on vahetult asbestiga kokku puutunud ja ma tahan rõhutada, et meil on vajadus seda probleemi arutada ja tulla välja pikaajalise lahendusega sellele. ja selleks peab olema mitte see, et me lihtsalt saame asbestist lahti. vaid eemaldame ka need äh, ränniühendud ja need peenkiud, mis suudavad äh, minna ja pidama jääda inimeste hingamisteede peenosadesse. see on ju asja põhiline punkt kõik ained, mis on val-, äh, või, või tooted, mis on äh, valmistatud asbesttsemendiga, äh, need peavad olema valmistatud sellisel moel, millega neutraliseerida need kiud. Neid ei ole võimalik lihtsalt tsementi segada. see ei lahenda probleemi. Nad võivad jääda õhku hõljuma isegi sellisel juhul, kui nad on tsementi valatud või neid töödeldakse tsemendiga siis äh, nende mm, viskamine prügilattasse mitte kuidagi ei saa sellega äh, leppida, nendest tuleb lahti saada vitrifitseerimise klaasistamise teel. aitäh, härra Karl Schlitter, palun. ja nüüd küsimus komisjonile. millal kavatsete esitada ettepaneku ehitusjäätmete kohta, seda on, olete te ju pikalt lubanud, aitäh. Yeah, no one, no one else mul rohkem kõnelejaid nimekirjas ei ole, niisiis võiksin anda sõna komisjoni esindajale, härra Klaus Berendile. ja palun. kõigepealt, härra Sarkooni, tahtsin teid tänada selle töö eest, mis te olete teinud selle ähm, Äh, määruse projekti kallal. ja ma tahaksin teile kinnitada, et äh, komisjonil ei olnud kordagi kavatsust äh, olemasolevaid määruseid ja keeldusid kuidagi lahjendada või nõrgendada, me absoluutselt jagame Euroopa Parlamendi ähm, arvamust selle kohta, et asbesti kasutamine tuleb täielikult ära lõpetada. meie eesmärgiks on lihtsalt varasemad keelud kanda eh, üle REACH-i, see puudutab siis dokumenti kuus seitse kuus G üheksa ja me tahame varemasemalt keelde muuta selgesõnalisemaks. see puudutab eh, ka siis eh, elektrolüüsides kasutamist. Need on olemas praegusel hetkel juba sellised keelud ja me arutasime seda asja kahe tuhande kuuendal, seitsmendal aastal ettevõtetega ja liikmesriikidega ning äh, ettevõtted on ka selle keelu osas oma arvamused äh, edasi saatnud. Äh, need ei nõrgesta olemasolevaid reegleid kuidagi ja me teame, et eh, ettevõtted praegu teevad teed eh, selle kallal, et eh, asendusaineid leida ja, ja asbest läheb kasutusest täielikult välja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses. teine asi puudutab siis jäätmeid, mida siin juba mainitud on. ettevõtted leiavad, et Äh, leiavad, et äh, äh, igasugused jätted, kas siis asbestikiud või muud jäägid, need kasutatakse täielikult ära. ja see, mis te ütlesite, selle ma kindlasti võtan selle, need küsimused kaasa ja meie keskkonna peadirektoraati, kuid ma konsulteerin seda küsimust oma kolleegidega, praegu ma koha pealt ei julge lihtsalt niimoodi vastata So, uh... suur aitäh! ja kui te kõik nõus olete, siis me võime asuda hääletamise juurde, mis ähm, on siis resolutsiooni ettepanek ja suuline küsimus, aga ei, siiski Kiide Sarkoani, te soovisite seda sõna. Eh, ma tahtsin öelda midagi, mis mul jäi sissejuhatuses välja mina ei oleks nõus olnud nende eranditega eh, kuue ettevõtte kohta eh, neljas Euroopa Liidu liikmesriigis ja mina ei olnud nõus ka nende artiklitega, kus eh, lubatakse ajutiselt mm, selliste ainete müük kuid äh, siin on äh, selline probleem tekkinud Euroopas. me äh, siiski suhteliselt hästi suudame käidelda sellist ohtlikku materjali, kuid tootjariigid, kust me asbesti impordime, seal on asjad üsnagi, üsnagi ühtemoodi, nii et tegelikult on tegu vastutusküsimusega, me peame sellest teadlikud olema. ja sooviksin lihtsalt öelda, Eh, soovisin seda lihtsalt välja öelda ja siin samuti tuleks sellesse resolutsiooni tekstis mõned tehnilised parandused eh, sisse viia, need on lihtsalt eh, trükivea kuradi vead. ma ei tea, kas seda on vaja nüüd öelda, sest fraktsioonidele juba edastatud mõningate sõnadega, mis tuleks välja jätta Some, uh, some... ma arvan, et äh, komisjoni tasandil peaks äh, lahendus olema ja kui see on, siis seda tuleb teha täna he's asking whether No? no he, he can explain. okei okay.. hea küll, jah, ma mm, püüdsin selgust saada selles, mida sa küsisid ning ma arvan, et nüüd on võimalik selgitada ning siis hääletada muudetud kujul resolutsiooni ettepaneku osas. John Bowis. jah, ma tahaksin kinnitada seda, mida Küdes ähm, Sarkooni ütles, me kõik saime kätte need väiksed muudatused, mida teha tuleb, me oleme selle kõigega nõus ja ja hääletame siis nüüd kohe. Äh, selge, kõike on informeeritud, äh, äh, muudatusettepanekud, pisikesed muudatusettepanekud on kätte saadud, niisiis hääletame kõigepealt suulist muudatusettepanekut ja siis pärast hääletame resolutsiooni ettepanekut. kas on kõik selge, esimene hääletus on elektrooniline hääletus või on ka võimalik äkki niisama hääletada? kes on suulise küsimuse poolt? vastu, erapooletud, see on vastu võetud suure häälteenamusega ja kes pooldab resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul meil on vaja nimesid, ahah, siis teeme seda elektrooniliselt. Andres soovitab siin kasutada elektroonilist hääletamist, teeme siis seda. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud kuusteist poolt, neli erapooletut, keegi vastu ei olnud suur,, suur-suur aitäh teile ning õnnitlen kogu südamest Kiida Sakonit. ja nüüd ma tahaksin mainida esialgset ajakava täiskogul. on see arvatavasti aprilli teises pooles. nii, päevakorrapunkt number viisteist, järgmine päevakorrapunkt, millega tegeleda tuleb, see on eh, keskkonnakomisjoni delegatsiooni eh, ülevaade Istanbulis toimunud eh, viiendast maailma veefoorumist ja annaksin sõna osalejatele, et nad saaksid rääkida oma seisukohtadest sellega seoses. kõigepealt proua Gutierrez Cortines, kes oli delegatsiooni juht. proua, kas te olete valmis sõna võtma, palun suur tänu teile, härra esimees. minu, minu meelest äh, on väga palju selliseid äh, äh, on pressis väga palju kajastust leidnud see foorum äh, mille ja mina pole kajastusega tihti nõus, kuid võiks küsida enda käest, et milleks see foorum üldse korraldati sellised foorumid, mille korraldajateks on ÜRO ja UNESCO, mille korraldavad erinevad riigid omavahel koostöös äh, erinevate veekaitseorganisatsioonidega, soovivad äh, äh, parandada ligipääsu veele ja vee kvaliteeti. ja see puudutab kõiki riike seoses aastatuhande eesmärkidega. samas soovitakse välja pakkuda lahendusi erinevate riikide poolt. selles töös osalevad ka parlamentide liikmed ning äh, äh, samuti tegelevad sellega ministrid, kes on otseselt seotud otsese, otsuse langetamisega ja võtavad vastu lõppdokumendi. meie äh, resolutsiooni põhieesmärgiks oli see, et õigus veele peaks olema üks inimõigustest. kuid äh, kuidas reageerisid ajakirjanikud, nemad leidsid, et äh, kogu see, kogu äh, protsess oli läbi kukkunud, sest lõpplahendusteni ei jõutud. minu arvamus on selline, kui saja saja kuuekümne kaheksast riigist sada kakskümmend kaheksa kõigest eh, leiavad, et vesi on inimõigus, siis sellel on mingisugune põhjus ja eriti kui nende selliste riikide seas on Kanada. miks Kanada vastu on? mina arvan, et kui me võtaksime eesmärgiks eh, ainult selle, kui meie eesmärgiks oleks ainult see, et eh, et eh, ta kuulutatakse inimõiguseks, siis me võibollast võiks nimetada seda eh, tõesti läbikukkumiseks, kuid samas on tegu resolutsiooniga, mis nõuab veel midagi enamat. ja miks minu meelest Kanada sellise õiguse vastu on? ma arvan seda sellepärast, et me ei ole siiani suutnud eh, välja töötada seda, kuidas inim, inimõiguste eh, in-, kuidas see õigus veele on inimõigustega seotud. näiteks kui kuskil külas on uputus ja sellega seoses vee kvaliteet langeb, siis äh, võiks külavanema üle kohut mõista, sest ta ei garanteeri äh, õigust äh, kvaliteetsele veele. tihtipeale just need riigid, kus veeprobleem on lahendatud, Ehm, kardetakse inimõiguste probleem, inimõiguseks, ligipääsu veel inimõiguseks kulutamiseks, kuid Hispaanias näiteks see nii ei ole. kuid mina arvan, et see et, et eh, kaheksakümmend protsenti riikidest leiab, et vee, õigus veele peaks olema inimõigus, on väga hea näide. me peaksime mõtlema selle peale, mida tähendab inimõigused, mida tähendavad inimõigused ja mida tähendab õigus veele. ning teiseks, üks parlamendi välja poolt pakutud idee. peame ütlema, et inimõigused ei ole lihtsalt sisutühi sõnakõlks. sellega käib kaasas ka äh, seadusandlus, mis kohustab riiki äh, Eh, teatud kohustuste täitmisele. ilma veedirektiivita pole võimalik rääkida ka inimõigustest. Eh, riigid peavad lubama, et nad töötavad välja veel eh, omapoolse seadusandluse, mis ka aitab kaitsta oma kodanikke. see tegu on võimekuse ülesehitamisega. seda on vaja finantseerida, see on vaja välja töötada ja kõik see tegu on väga keerulise protsessiga, sest see nõuab seaduste loomist, see nõuab ka eh, seadusloomelist, eh, seaduslikku vastutust ja me peame ära hoidma ka jõgede reostamise Euroopas, pole seda veel võimalikult teha. ja meil on vaja ka sellist õigusloomelist eh, paketti välja pakkuda, mis oleks väga kvaliteetne ja seda võiks eh, tutvustada ka väljaspool Euroopat. tegu on olulise arutelu küsimusega. mõningad teised teemad on samuti osutunud olulisteks. näiteks äh, piiriüleste veeküsimuste lahendamine. kuuskümmend protsenti veest maailmas on äh, ja tuleb jagatud jõgedest ja Lähis-Idas näiteks ehitatakse hiiglaslikke tamme, mis äh, võtab naaberriikidelt, võtavad naaberriikidelt vee ära. meil on Hispaanias äh, suurepärane leping sõlmitud Portugaliga, sellega seoses pole meil kunagi probleeme olnud, me peame lepetest kinni, kuna on olemas äh, riikidepoolne, riikidevaheline kokkulepe vett jagada. meie rääkisime sellest, sest ähm, kuid samas meid ei kuulatud äh, Türgiga, samas Türgil on väga palju probleeme Iraagi, Iraani ja Süüriaga just nüüd vee jagamise probleemide osas. organisaator üritas seda äh, teemat pidevalt ka kalevi alla lükata ning ma varsti lõpetan nüüd äh, veel, et äh, väga suurt huvi näidati üles äh, oli suur huvi selle vastu, mida UNESCO on ära teinud e, vee olukorra hindamiseks maailmas ning üks probleemidest on see, et capacity building ut on puudu, pole seadusi, pole ka vastavaid infrastruktuure, pole piisavalt finantseeringut ja äh, finantseering on ometi vajalik selleks, et garanteeritaks õigus veele. arutelu, kus äh, oli meil väga suur roll, see puudutab äh, siis ava- äh,, riigi kasutuses olevat vett ja äh, erakätes olevat vett. meie leiame, et äh, avaliku riigipoolse ja erakätes oleva vee tasa äh,, osakaal peaks olema tasakaalus tihtipeale on eh, erakätes, kasutatakse erakätes olevaid palju efektiivsemad, kuid loomulikult ametiühingud samas leiavad, et vesi peaks olema, kuuluks täielikult riigile, sellest ta võib rääkida härra Roberto Musacchio. kuid eh, meie ei eh, kavatse siiski eraküsimust, erasektori täielikult välja puksida ja veel üks väike küsimus puudutab solidaarsust. see puudutab ka põllumehi, mina leian, et solidaarsus ja solidaarsusküsimust peame alati säilitama, sest see on tõsine küsimus nende riikide jaoks, mis jagavad omavahel jõgesid, see puudutab ka Aafrikat ja Lähis-Ida, me peame eh, toetama Gaza õigusi, Süüria õigusi mm, ja vee jagamine peab olema õiglane meil on vaja eh, toetada onu, eh, ÜRO poolt välja töötatud põhimõtteid. ma arvan, et asjad liikusid lõpuks edasi, ma arvan, et eh, asjast ollakse teadlikumad, paljud riigid üritavad pakkuda kvaliteetset vett. naiste roll samuti tõusis esile, mina leian, et see, sellest räägiti vähem kui Mehhikos, kuid ma leian, et seoses majanduskriisiga paljud riigid lihtsalt ei tulnud kohale. ja ma arvan, et nüüd tuleb anda sõna kolleegidele, ma arvan, et meie nõudmised peavad äh, endiselt äh, äh, saama välja öeldud, ligipääsveele peab olema õigus, kuid me peame mõtlema, peame selle peale, et kuidas see inimõigust veele saaks, seda saaks rakendada, et inimesed, et riigid tõesti selle nimel ka tegelikult tööd teeksid, suur tänu teile. Uh, suur tänu! proua Roberta Musacchio, kord Maier, teil on sõna. Eh, Cristina ci ha detto molto e bene, e colgo anche l'occasione per ringraziarla. Cristina eh, rääkis palju, rääkis sellest asjast väga hästi ja ma arvan, et eh, kasutaksin võimalust teda tänada, ta juhtis meie delegatsiooni väga hästi, me tegime tööd väga elu, ilusasti ma olen huvitatud sellest, mida tal meile öelda oli ja raportist te kõik saate lugeda, mis toimus, kohal oli hästi palju riike, oli ka palju indiviide, kes esindasid kodanikuühiskonda, sada viiskümmend Itaalia kodanikku oli kohal, nemad osalesid niinimetatud kodanikuühiskonna foorumis, mis peeti väljaspool ametlikku foorumit niisiis, me ei kaotanud aega, tegime seal hästi palju tööd. aga Kristina ütles alguses, et foorumi lõpptulemused ei olnud väga edukad. vähemalt meedia ei kajastanud neid edukatena, osaliselt tänu sellele, et ei jõudnud äh, lõppdeklaratsioonini, millega oleks vesi olnud inimese põhiõigus võib-olla praegune olukord on midagi muud, aga kakskümmend üheksa riiki olid need, kes seda nõudsid, oli üks küsimus aga. probleem on aga selles, kui me ütleme, et vesi on põhiõigus, peame seda teemat vaatama väga põhjalikult, meil ei ole instrumente selle jaoks, miks? sest me oleme, oleme foorumis, foorum on aga oma loomult vabatahtlik seal on teatud struktuurid, me saame organiseerida mingeid asju seal. meil on erinevaid meetmeid selleks, et täiendada ÜRO tehtud tööd, aga meie arvates tehti seal viga. Rio tippkohtumisel üheksakümne teisel aastal oli kolm peamist konventsioone, üks kliima, üks äh, diversifitseerimise ja ja muu kohta, aga vee kohta meil taolist ei olnud, taolist konventsiooni vee kohta ei saanud vastu võetud. ja midagi peab siin ette võtta ja lisaks sellele äh, eraviisilisele kriitikale ei pühendanud piisavalt ametlikku tööd veele, nii et me tegime terve hulga otsuseid kliima suhtes, seegi oleks olnud aeg pühendada aega ja raha veele ma arvan tegelikult, et selleks on tagumine aeg ja ma tahan rõhutada seda, mida ütles Kristiina, meie rõhutasime seda, et ka vesi oleks pidanud minema resolutsiooni, see peaks olema osa Kopenhaageni tööst, sest ÜRO, UNESCO ütlevad kõik, et on väga suur seos vee ja kliimamuutuse vahel. see on esimene ootus, me arvame, et vesi peaks kuuluma suuremasse kliimamuutuste kontseptsiooni, sõltumata ideoloogiatest. meil peab olema veeprotokoll. meil peab olema ametlik ähm, avaldus selle kohta ja kui kord see otsus on tehtud, siis tuleb hakata tööle. ma arvan, et mingisugust muud vastuseisu siin ei ole, niipea kui see on olemas, saab tööle hakata. ja minu meelest see on niivõrd fundamentaalne õigus, et ilmselgelt inimesed ei saa ju ilma selleta elada see on lubadus, mis peegeldab tänase päeva vahendite ebapiisavust. see on öeldu taga, see on selle võitluse keskmes. tahan tänada Kristiinat ja teid kõiki, kui te seda raportit loete, suur tänu teile. suur aitäh. järgmine delegatsiooni liige oli proua Alessandra. palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. suur tänu soovisin lihtsalt äh, täienduseks öelda sellele, mida rääkisid minu kolleegid, ma arvan, et äh, tegu oli väga huvitava delegatsiooni visiidiga ja toimusid huvitavad kahepoolsed kohtumised äh, ning oodati ka, et parlament teatud küsimustes oma arvamuse välja ütles, seda oli arutelude käigus näha. meie eh, toetasime resolutsiooni, et ehk siis, eh, et Euroopa Parlament eh, ühines rahvusriikide ja kolmandate riikide parlamentidega lei-, toetades siis seda, et ligipääs kvaliteetsele veele oleks inimõigus ning äh, samuti äh, jälgisime ka ministrite vahelist arutelu, kuid leidsime, et e, parlamendi jaoks oli just inimõigus oluline, väga oluline. nagu me teame, hääletamine toimus teisel päeval ja e, see oli e, selles hääletuses väga olulisele kohale asetatud ning õigus kvaliteetsele veele on avalikkuse huvides ja selleks on meil vaja kasutusele võtta meetmed mis äh, võimaldaks leida ka ressursse, äh, et see sünniks. ma arvan, et järgmise parlamendi äh, eesmärgiks võiks siis olla ÜRO raporti arutamine veeküsimustes ning selge on see, et äh, on vaja tulevikus välja töötada selliste foorumite raamistik institutsionaalse tegevuse raames, sest äh, praegusel hetkel on täiesti selge, et äh, arutelud küll toimuvad, kuid praegu arutelud toimuvad siiski ainult arutelude jaoks loodud on selline raamistik, aga oleks positiivne siiski, kui me saaks sellised suured äh, globaalse iseloomuga äh, arutelud äh, toimuksid näiteks ÜRO laen raames ja mis puudutab siis puudutab siis seda, et ligipääs kvaliteetsele veele see ja sellest seosest siis kliimamuutustega, see on väga oluline, meie toetasime seda ning ka Ladina-Ameerika toetas seda äh, Neid eh, tundus see parlamendi ettepanek väga positiivne olevat, nad leiavad, et eh, tuleb tugevdada siis eh, ligipääsu, parandada ligipääsu kvaliteetsele veele. ja see kindlasti tuleb arutelu alla ka Kopenhaagenis tulevikus ning meie kokkupuuted ametiühingutega olid samuti väga huvitavad ning samuti räägiti sellest, et eh, majanduskriis mõjutab eh, märkimisväärselt eh, neid ettevõtteid, kes erastasid aastaid tagasi ligipääsu veele, nagu nagu see toimus Suurbritannias paarkümmend aastat tagasi, see oli siis murettekitav näide kõigi meelest ja leiti, et tuleb garanteerida kodanikele õigus veele ja ja eh, see puudutab eriti neid kodanikke, kelle jaoks praegune hetk, praegused eh, ajajärk on kõige raskem, me peame äh, arvan, et erastamine on igatahes tõestanud, et ta ei ole sobi, sobilik võimalus selliste probleemide lahendamiseks. tahaksin öelda, et eh, see, mis me nägime, oli väga huvitav ja tänaksin see, siis eh, meie sekretäriaadi võimalus selles töös osaleda, see on tõesti väga huvitav. Thank you very much indeed uh suur tänu, kas keegi veel soovib osaleda siin diskussioonis, kui ei, siis tahaksin tänada proua Cortinesi, Alassanderit ja Musakiat, Quebeci selle väga olulise foorumi ülevaate andmise eest ja läheme edasi. tänase päevakorra viimase punkti juurde ja selleks on jah, viimane küsimus ettekanne teaduslike tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksuse kohta. ja seda, selle ettekande teeb Dorothee Corbey. proua, teil on sõna. Eh, eh, eh, tänan, härra esimees. aitäh, teen lühidalt pärastlõuna on juba hiline ja see on selle komisjoni praeguse koosseisu viimane koosolek. kolleegid, kes olid siin eelmises koosseisus, loomulikult mäletavad Stewartit Kinder Surprise'i üllatusmunadega ja eelmises presentatsioonis, mis puudutab Stewarti äh, Stoa äh, tööd, ütlesin ma, et Stoa on liikunud ka, oluliselt kaugemale sellest faasist, kus tema ainukeseks mureks olid laste šokolaadist üllatusmunad. täna oleme olukorras, kus toal on õnnestunud äh, käivitada terve hulga edukaid äh, projekte, mis on äh, üldhuvi teemad, keskkond, rahvatervis, ma puudutan mõningaid neid ma ei lähe siin detailidesse, aga ma väga soovitaksin kõiki, kes asjast huvitatud on, minge ja uurige neid, neid raporteid, mida STOA on välja andnud. projektide detailne kirjeldus on olemas STOA aastaaruandes. selle saate äh, see on teil laudadel olemas ja räägin sellest paari sõnaga. siin on terve hulk olulisi uuring, uuringuid, mis on tehtud viimastel aastatel. kõigepealt siis kõige põnevamaid teemasid, mida mina olen äh, lugenud Stoas, on püstitatud küsimus, mis juhtub siis, kui erinevad tehnoloog-, tehnoloogiad kokku tuuakse, biotehnoloogia, IKT, meditsiiniteenus ja mida iganes. mida see tähendab? inimestele, inimkonnale. äärmiselt huvitav raport, meil oli suur debatt sellel teemal. kaks pool aastat peale selle valmis saamist soovitan ma seda ikka veel lugeda, äärmiselt huvitav raport, väga põnevad järeldused. teine asi, millega Sto- äh,, mida Stova tegi, oli töö äh, on antibiootikumide resistentsus. kõik komisjonis teavad, kui suur probleem see on, hästi vastuoluline teema väga paljudes liikmesmaades, mitte ainult inimeste suhtes, aga ka loomade suhtes. seetõttu peame välja töötama häid strateegiaid selleks, et antibiootikumide suhtes resistentsuse tekkimise teemat väga põhjalikult uurida ja ma väga-väga soovitan teil seda projekti lugeda. on ka terve hulk teisi projekte, mis ei ole veel lõpuni viidud, esimene on siis globaalne inimeste tervis globaalselt. see on ravimifirmade uuringute ja riiklike asutuste koostöö suhtes, kuivõrd riigiasutused suudavad mõjutada ravimifirmade uuringuid hästi vastuoluline teema, kuid äärmiselt huvitav. et vaadata, mida poliitikud saaksid ära teha. näiteks selleks, et hüljatud haiglus, haigused on need, mis aeg-ajalt me toome tagasi poliitilisse päevakorda, on siin veel huvitavaid raporteid keskkonna kohta, transpordi, energia, tuleviku energiasüsteemid, me kõik teame kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärkidest, mis puudutavad ähm, taastuvaid energiaallikaid ja jätkusuutlikke energiaallikuid, allikaid aastaks kaks tuhat kakskümmend. STOA on selle kallal väga palju tööd teinud, lisaks on siin informatsiooni komisjonist saadud infole. sama käib transpordi äh, kohta. Nad on tootnud terve hulga huvitavaid raporteid, siin on väljakutsed ilmselgelt väga-väga suured. raport siin päevakorras ehm, inimeste inimeste parendamine, inimeste keha, inimese aju parendamine, mida on võimalik teha igasuguste erinevate ravimeetoditega, siirdamistega, kehaosade asendamistega, ravimitega, medik-, medikamentidega, see loomulikult puudutab tervet hulka meed-, eetilisi teemasid, mis kindlasti peaksid olema poliitiliselt päevakorras. siin on veel ähm, projekte, mis puudutavad ka loomi, toit ja tervis, loomatervis Eh, kontrollid. IKT roll, eriti näiteks kliimamuutustega tegelemisel, kõik on nõus sellega, et need on äärmiselt olulised teemad ja lubage mul korrata veel kord, et viimastel aastatel on STOA teinud tohutult head tööd ja mul on olnud au olla STOA paneel, panelist ja ma usun, et STOA paneeli poolt tehtav töö on ülimalt kõrge kvaliteediga ja teadmised, mis me oleme sealt saanud, võivad olla strateegilise tähtsusega meie komisjonile ja teiste komisjonide, teistele komisjonidele parlamendis. kas kõik on siis ilus ja roosa, mitte päris? Stoat ei kasutata nii palju, kui teda kasutada võiks ja ma arvan, et need uurimistööd, alased küsimused, koostöö parlamendi komisjonidega ei ole päriselt nii heal tasemel, kui nad olla võiksid ja me peame rohkem töötama nende kallal. meil on rohkem keskkonnakomisjoni esindajaid STOA paneeli vaja. aga see on meist kinni seda teha, parandada suhteid STOA-ga. aga lõppude lõpuks see ei ole ka praktikas nii hirmus lihtne minu arvates on oluline, et kõik STOA raportid, millel on poliitiline tähendus, eriti need, mis puudutavad antibiootikume, antibiootikumide resistentsust, et neid tutvustataks siin komisjonis kui rohkemad liikmed osaleksid STOA iga-aastasel loengul. meil on olnud äärmiselt huvitavad loengud olnud teadusteemadel, liikmeid aga eriti palju seal kohal ei ole, ma arvan, et me peaksime püüdma seda olukorda tulevikus parandada. ma ei saa selles komisjonis enam midagi panustada, see on minu viimane kord, tahan tänada esimees seda komisjoni juhtimast, viimaste aastate jooksul ja tänan kõiki kolleege koostöö eest ja nüüd huviga kuul-, ootan teie kommentaare selle teema üle Äh, mis puudutab tööd STOA paneelis. tänan teid tähelepanu eest! suur aitäh, jah, teil on õigus, tegemist on viimase päevakorrapunktiga. meil ei ole muid päevakorraküsimusi, meid on siin ainult mõni üksik. Ehm, teised on lahkunud juba ja enne kui me koordinaatorite koosolekuga alustame, annan ma teile võimaluse eh, sõna võtta, kui teil on eh, isiklik teadaanne näiteks eh, Euroopa kodanikele või meile siin, kes me siin oleme, siis palun, teil on selleks võimalus, kui keegi sõna soovib, siis laske käia and, and to us. But yeah. <laughs> oh. yeah. <laughs> No, no, no. Uh, yeah. Yeah, I, I, it, it's, it's not the way of torture. ma ei taha kedagi piinata, ma tahan anda teile võimaluse midagi öelda, meil on täna väga palju aega, see on hästi hämmastav meie puhul Eh, me kõik oleme eh, õigel ajal oma töö suutnud ära teha ja seetõttu ma tahtsin teile anda erakorralise võimaluse eh, midagi öelda, sõna võtta. ja see teie poolt öeldu oleks siis jäänud ka arhiividesse. aga Jean-Louis, jah, palun. lugupeetud esimees, kui me läheneme Äh, oma ametliku äh, istungi lõpuni, lõpule, siis äh, ma tahaksin ära märkida mitte ainult selle aasta ja selle koosoleku lõppu, vaid ka selle parlamendi mandaadi lõppu, ma tahaksin väljendada omapoolset tänu teile, teie tehtud töö eest esimehena, selle eest, et te meid väga hästi juhtisite selle parlamendi mandaadi lõpuni ja kui te lubate, siis äh, ma äh, ütleksin ka, et te olete suurepäraselt oma tööga hakkama saanud, on olnud erinevaid pingelisi olukordi, aga teie äh, siin esimehe toolil olete oma tööga väga hästi hakkama saanud, ka koduriigis on kindlasti olnud pingelisi olukordi, mis teil on muret Äh, valmistanud, see võib meie kõigiga juhtuda. aga igal juhul ma tahaksin äh, veel kord väljendada oma tänu äh, ja lisaks teile ka loomulikult aseesimehele ja sekretäriaadile tehtud töö eest. aseesimees tahaksin tänada just eriti selle eest, et ma olen koosolekut juhtinud siis, kui teid ei ole siin kohal olnud mingil põhjusel. ja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 võimalusega tööd teha siin parlamendis, sest pärast kümmet aastat äh, karjääri äh, kavatsen ma nüüd äh, natuke tagasi tõmbuda ja puhata. ma tahaksin tänada kolleege, kes on olnud suurepärased kolleegid, kes on töö muutunud, muutnud lõbusaks ja ka konstruktiivseks ja ma arvan, et meie oma komisjonina oleme suutnud erinevaid teemasid väga hästi edasi viia, näiteks kliimamuutuse vallas oleme teinud suurepärast tööd, REACH-iga oleme teinud väga suurepärast tööd, mõningate asjadega me ei ole veel päris lõpuni jõudnud, aga samas me oleme väga palju suutnud ära teha ja ma arvan, et komisjonina oleme me saanud hästi oma tööga hakkama. ma tahaksin tänada kõiki äh, saadikuid, assistente, nõuandjaid, tõlke ja äh, kõiki teisi, kes on meid aidanud, äh, ka neid, kes on eh, varustanud meid paberiga, metsade kaupa paberiga lausa ja pärast need ka ära korjanud. ma tahaksin kõiki eh, väga soojalt tänada ja neile kolleegidele, kes jätkavad järgmise mandaadi ajal parlamendis tööd, sooviksin eh, head tervist, palju õnne ja loomulikult rõõmsat meelt yeah,! aitäh! aitäh, John! Ehm, meie kõigi poolt äh, ka palju edu sulle edaspidiseks. Guido Sacconi tahtis ka sõna veel. no eks ma teen sedasama, mida kõneleja, eelkõneleja teeb, ma olen temaga nõus. ja ma olen temaga nõus nagu ka siis, kui me asbesti resolutsioonist rääkisime. ma ei taha siin hakata nüüd vesistama teatud vanuses eh, võib, on kergesti võimalik, et eh, vesi tuleb silma, aga hea küll, nali naljaks. mina lõpetan samuti oma töö Euroopa Parlamendis ja tahaksin teid kõiki tänada, kõiki selle töö peategelasi ning eh, esimees, teie töö algus polnud kerge, me kõik teame, et teie Teil oli alguses üsnagi keeruline see töö algus, te olite siiski väga korrektne oma töö tegemisel selles komisjonis ja teie eesistujuhatusel oleme teinud üsnagi palju. me oleme tõesti täiesti rekordkiirusel oma õigusloomelist tööd teinud, see puudutab näiteks energiapaketti ja kui ilma teie raudse rusikata ja samas teie diplomaatiliste oskusteta koostöös teiste komisjonidega poleks me kindlasti seda kõike suutnud ära teha. kõigi raportööride roll on olnud samuti väga oluline. ja see on täiesti päevselge. nii et äh, pool seitse me lähme kõik äh, ja võtame paar väikest napsi koos et nagu hüvasti jätta. ja ma sooviksin rõhutada ka tõlkide tähtsat rolli. Nemad on meie eh, töös esmatähtsad, eriti sellise inimese jaoks nagu mina, sest ma ei oska inglise keeles eh, jah ega noh öelda. ma natuke olen inglise keelt õppinud ja reach inglise keelt ja kliimamuutuste inglise keelt äh, ma tunnen suurepäraselt, aga näiteks head õhtut on mul üsna raske inglise keeles öelda, aitäh. Thank you very much indeed. suur aitäh. Chris Davis äh, tahab ka sõna. ma teen väga lühidalt äh, ma tahaksin äh, liituda nendega, kes on tänanud ja õnnitlenud äh, personali, tõlke ja ka teid äh, ma tean, et teil on oma väga selged seisukohad, te olete neid ka meile teada andnud. mul on väga hea meel olnud selle üle, et viimase kahe poole aasta jooksul ei ole te eh, kunagi Carolyn Jacksoniga koostööd teinud selleks, et liberaale mustata. hoopis vastupidi, ma arvan, et te olete teinud väga head tööd selleks, et näidata üles õiglust, ausust ja te olete alati püüdnud eh, eh, seda komisjoni siin esindada just äh, selle komisjoni esimehena, äh, sõltumata poliitilistest eelistustest või suhetest, aitäh selle eest! suur aitäh! Äh, Karl Schlüter, palun! ja ka mina pean ütlema, et Te tekitasite meile alguses muret rohelistena, aga nüüd äh, oleme äh, me aru saanud, et te olete väga head tööd teinud, te olete väga õiglane olnud ja oma tööd hästi teinud, me tahaksime tänada teid selle eest äh,. John Bowis äh, pidas väga hea kõne praegu ja ma oleksin temaga täielikult nõus. Äh, härra Plekland. ja voorzitter, eh, voor mij is het eh, ook de laatste vergadering van de Milieucommissie naar. Suur aitäh, kuna tegemist on pärast viieteistaastast perioodi eh, minu viimase keskkonnakomisjoni istungiga, eh, siis nagu Guido ja Johnnegi lahkun ma siit eh, komisjonist ja ma pean ütlema, et viimase viie aasta jooksul olen ma kogenud väga huvitav, väga palju huvitavat, viis, viimased aastad on olnud, ma arvan, et huvitavamad aastad minu viieteistaastase siinse karjääri jooksul Äh, ma arvan, et äh, see komisjon on väga tõsist tööd teinud, väga head tööd teinud ja nagu Guido ütles, siis äh, viimase kahe poole aasta jooksul on seda tööd tehtud teie juhtimise all. ja mul on olnud võimalus teha võib-olla veidi rohkem kui varem ja mulle on see väga meeldinud, mul on meeldinud ka teiega koostööd teha ning meie komisjoni esindada siis, kui äh, teie äh, istusite lennukis äh, ootamaks selle õhkutõusmist. niisiis, mul olid ka omad hetked, te pakkusite mulle selliseid võimalusi, mul on väga hea meel olnud teile teha koostööd sekretäriaadiga ja tõlkidega, kes on meid alati hädast välja aidanud. mul on hea meel olnud teha koostööd ka teiste kolleegidega, personaliliikmetega, me oleme alati väga hästi äh, koostööd suutnud teha. ja ma arvan, et see tegelikult iseloomustab seda komisjoni väga hästi, me teeme väga hästi koostööd, me teeme koostööd selleks, et äh, ähm, parandada keskkonda, parandada kliimaolukorda ja muuta need paremaks. ma arvan, et see on meie kõigi ühine jagatud eesmärk ja mina olen alati seda eesmärki toetanud. ma Äh, loodan, et ma väga palju äh, oma kolleege igatsema ei hakka, igal juhul äh, ega ma väga kaugele ei elagi ja kui ma teid väga igatsema hakkan, ma saan alati teile külla tulla. suur aitäh, Hannes Blokland. proua Rootbeerend, palun. suur aitäh. tavaliselt ma suhtun etiketi väga ettevaatlikult ja ma ei peaks rääkima pärast seda, kui mu koordinaator on rääkinud, aga täna ma teen erandi kui ma enda ümber ringi vaatan, siis eh, ma tunnen ennast natukene fossiilina. Eh, ma olen Euroopa Parlamendis olnud juba kakskümmend aastat eh, ja nendest kahekümnest aastast olen ma viisteist aastat olnud koordinaatorina komitees, komisjonis ja viimastel aastatel tegi Guido seda tööd väga hästi. ma tulen järgmisesse parlamenti eh, ka tagasi, seda on väga raske tegelikult ette ennustada tavaliselt, aga Saksamaa süsteemi põhjal võib seda üsna kindlalt ette väita. ma tahaksin kõiki tänada, tõsi on see, et mitte keegi ei taha muudatusi näha ja eh, esimese eh, mandaadiperioodi jooksul juhtis komisjoni Karl-Heinz Florenz, me saime, me harjusime temaga ära ja Guido väljendas seda seisukohta väga selgelt, aga sellele vaatamata, meie ähm, eelarvamustele vaatamata tegite teie väga head, väga läbipaistvat äh, ja integreeritud äh, tööd ja mulle väga meeldis see, kuidas teie komisjoni juhtisite. ei ole midagi võimalik kritiseerida, teid on äh, võimalik ainult kiita, te juhtisite seda komisjoni koos meeskonnaga mõned saadikud muutusid sinna, aga siiski Äh, ma võtsin äh, sõna selleks, et tänada ka loomulikult tõlke, äh, kellega ma loodetavasti pärast juulikuud ka kohtun, aga tahtsin lisaks öelda ka seda, et me väga sageli teeme tihedat koostööd, aga väga sageli me ei tea teineteisest väga palju Ehm, näiteks me ei tea väga palju, kas te kandideerite uuesti, millised on teie eh, kaugemad plaanid eluks, mõnede kolleegide puhul ma ei eh, teadnudki, et kas nad tahavad tagasi tulla või mitte. Guido puhul ma seda teadsin, ta ütles juba üsna varakult, et eh, mul on tegelikult teine elu, mul on ka elu väljaspool Euroopa Parlamenti ma kujutan ette, kuidas ta Firenze mägede taustal kõnnib, jalutab ja ja ma arvan, et ta võiks olla ka väga hea eh, Euroopa Parlamendi esindaja Helsingis eh, kemikaaliagentuuris, igatahes mul on erinevaid võimalusi Guidole välja pakkuda, aga me võime seda ka hiljem arutada. Eh, John Bowie'se puhul ma teadsin ka seda varem, et tal on muu elu plaanis mõned võib-olla teavad seda fraasi, nimelt üks koera aasta vabandust, üks inimaasta on äh, võrdne koera seitsme eluaastaga ja äh, mina olen vahepeal mõelnud, et äh, milline suhe on parlamendi saadiku ja tavalise inimese eluaasta vahel, mina ütleksin, et see oleks kaks ühele Äh, niisiis, ma tahan öelda, et äh, väga paljude kolleegide puhul ma ei tea, mida nad teha tahavad, kas nad tahavad tulla äh, tagasi parlamendi, ma näiteks ei teadnud, et Hans Blokland ei taha, Johannes Blokland ei taha siia tagasi tulla, ma just alles äsja sain sellest teada. see kõik kõik ei muuda äh, tööd lihtsamaks äh,. ma hindan kõrgelt äh, teie tööd siin komisjonis, meie töö ei ole alati olnud lihtne, aga me kõik oleme jõudnud äh, üksmeelele erinevates küsimustes. Äh, meie eesmärk on olnud ühine ja see on äh, siin töötamise muutnud viimastel aastatel väga meeldivaks ja mina võin öelda, et ma hakkan teist kõigist hirmsasti puudust tundma Äh, ma tahan öelda, et äh, ma äh, jään täna õhtul ka veidi hiljaks, sellepärast et enne kui ma sain teada, et me kokteiliõhtu maha peame, olid mul teised ähm, kokkusaamised juba. ma tahan öelda veel ühte. kõik, kes tagasi tulevad, teil on teatud mõjuvõimu siin, te teate, kuidas asjad siin toimuvad, te teate, milline komisjon on, kuidas ta töötab. Te teate kui keeruline on erinevaid teemasid teineteisest lahus hoida, kui äh, sageli äh, on tegu mosaiigilaadse tööga. Äh, pidage seda meeles, kui teie fraktsioon arutab äh, komisjoni struktuure ja muid asju. me teame, et alati on väga palju mõtteid ja soove ja keskkonnakomisjon omab väga palju mõt-, võimu ja ta suudab hästi koostööd teha ja seetõttu ei ole ta olnud alati fraktsioonides kõige armastatum komisjon nüüd on juba võimalik kuulda kuulujutte koridoris ja koridorides levivad kuulujutud ei ole pärit mitte meie komisjoni sõpradelt ja Euroopa sõpradelt, niisiis pidage seda kõike meeles. kõikidele teile, kes tagasi ei tule, ma tahan öelda, et äh, ma äh, loodan, et te kõik teate, et väljaspool parlamenti on ka elu, mis on väga meeldiv. aitäh! aitäh teile kõigile! aitäh kõikidele saadikutele. tahaksin mõned sõnad öelda ka omalt poolt. minu jaoks on olnud tegemist väga meeldiva kogemusega. ma tahaksin tänada teid kõiki selle eest, et te olete nii koostööaltid olnud ja tänan teid selle eest, et te õpetasite mulle, mida Euroopa Parlamendi komi-, keskkonnakomisjoni juhtimine tähendab. Te teate, et et ähm, mul on olnud äh, erinevaid karjääre, ma olen olnud ka vaatleja Euroopa Parlamendis ja äh, kui ma äh, Dagmar Roth-Berendiga tihedat koostööd tegin ühes teises üksuses, siis ma arvasin, et ma olen oma karjääri tippu jõudnud, aga nüüd, kui ma siin toolil istun, siis tundub mulle, et ma olen nüüd oma karjääri tipus tegemist on ametikohaga, mis äh, annab äh, mulle põhjust mõelda, et ma olen olnud edukas. Äh, loomulikult on olnud ka tagasilööke. aga need on kõik täiesti normaalsed tunded, mida poliitilises karjääris, poliitilises elus tuntakse ja mina arvan, et ma tulen tagasi siia, ma vähemalt annan endast parima, et siia tagasi tulla. ma arvan, et eh, komisjoni me enam juhtima ei asu. Eh, eh, te teate, milline on minu partei käekäik olnud, teate, millised on suhted fraktsioonides, suhtarvud siis, aga ma saan põhimõtteliselt lubada, loota, et ma tulen tagasi, ma püüan selle komisjoni liikmeks ka saada uuesti, ma püüan jätkata selle tööga, mida me siin oleme teinud ning teha ka tulevikus teie kõigiga koostööd. suur aitäh teile kõigile ja ma loodan, et ma kohtun teie kõigiga õhtul. aitäh! ja nüüd ma unustasin veel kõige viimasem eh, teadaanne Äh, suur aitäh Andres Uberile ja teistele personaliliikmetele. Andreas on olnud minu kaitseingel äh, algusest alates äh, ning mina ei oleks saanud olla selline esimees, nagu teie kirjeldasite, ilma temata ja tema kolleegide abita. suur aitäh! Yeah, <laughs> thanks, thanks to all of you, thanks. suur-suur tänu kõigile. So we have We are going to have some, some uh,, some uh, provisional coordinators meeting. ja nüüd meil toimub koordinaatorite kohtumine. meil on äh, tehnilised otsused vaja vastu võtta ja ja siis kohtume äh, teiega hiljem õhtupoole.